nii põhjendatud seisukoht on minuni jõudnud. aga mis teemat see puudutab? nõukogu ja komisjoni määrus, mis puudutab pettusevastast võitlust. sada, tuhat seitsekümmend kolm aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa, Euratom eh, tuhat seitsekümmend neli üheksakümmend üheksa Äh, olen saanud siis selle dokumendi ja komisjoni arvamuse. tähtaeg on kolm kuud, mille jooksul siis parlament saab oma arvamust avaldada ja see aeg hakkab jooksma siis homsest, viieteistkümnendast märtsist. ja nüüd jõuame inimõiguste äh, rikkumiste aruteluni meil on maksimaalselt aega üks tund, ma loodan, et me suudame kõik ära teha selle tunni ajaga ja alustame Bangladeshist kõigepealt äh, saab äh, sõna Charles Stanok. president, kui ma olin Dakas viis aastat tagasi, külastasin äh, Vabastussõja muuseumit ja nägin dokumentaalseid tõendeid nende jõleduste kohta, mida tuhande üheksasaja seitsmekümne esimese aasta iseseisvussõja ajal toime pandi. Neid tegusid pandi toime vähemuste, hindude ja budistide vastu nelikümmend aastat on möödas ja praeguseni on sõjakurjategijad jäänud karistamata, seega on täiesti äh, õigustatud, et nad tuuakse kohtu ette, äh, nende üle mõistetakse õiglast kodu, äh, kohust ja neile on tagatud õiguslikud kaitsevahendid. sellise suurusjärguga kuritegude puhul ei tohi olla aegumistähtaega. ja seetõttu on täiesti mõtlematu, et palutakse, et bangladeshlased laseks neile üle kohut mõista välismaal. meie Äh, peame hukka mõistma Jamaate islamipartei poolt põhjustatud vägivalla ja toetama Bangladeshi valitsust igati niimoodi, et õiguskord taastatakse ning äh, loodetavasti nende kohtuotsusega tuleb ometigi lõpp ka sellele kohutavale perioodile Bangladeshi ajaloos, aitäh. aitäh, härra Tänak, järgmisena saab sõna kolleeg Breda kaheks minutiks. aitäh president, ähm, mina äh, olin üks, kes äh, nõudis, et Bangladeshi küsimus oleks täna kiireloomuliste küsimuste hulgas. Äh, Bangladeshis on aset toimunud, aset leidnud vägivallategusid pärast seda, kui Shamaate islamipartei aseesimees mõisteti süüdi. tegemist on väga tõsise poliitilise vägivallaga me seisame silmitsi paradoksaalse olukorraga, sellepärast et kui rahvusvaheline kriminaaltribunaal peaks aitama bangladeshlastel unustada tuhande üheksasaja seitsmekümne esimese aasta sõja jõledused, on ometigi toonased jõledused praeguste vägivallategude ala, aluseks. meie oleme kategooriliselt surmanuhtluse vastu ja nõuame Bangladeshi võimudelt, et need otsused muudetakse ära ning kehtestatakse moratoorium surmanuhtlusele õigusele rahvusvaheliste standardite austamine on väga oluline eh, eh, kõigi tribunalide jaoks, kes peavad edendama rahvuslikku leppimist. Eh, vägivallapuhangud, mis kohtuotsuste teatamisele, teatamise järel puhkesid, on lubamatud ja samuti arvan ma, Äh, vägivallale, vägivallategudele, mille panid toime Shamati partei toetajad, samuti julgeolekujõudude esindajad. tegemist on põhiõiguste rikkumisega, aga vägivald ei saa olla kunagi mõistlik reaktsioon mis tahes rikkumistele. ja murettekitav on ka see, et Human Rights Watchi andmetel on Äh, on äh, paljud ohvrid kannatanud äh, korrakaitseorganite vägivallategude tagajärjel. see vägivald, need vägivallapuhangud võivad ühiskonda veelgi lõhestada, mis on juba niigi lõhenenud erinevate usulahkude vahel Äh, ja väga ohtlik on liit Shamaati islamipartei ja Bangladeshi rahvusliku partei vahel. meie peame aitama kaasa progressiivsetele protsessidele, aitäh. aitäh, äh, härra Breda ja nüüd proua Keringer de Odenberg ja üks minut, palun. aitäh, president pärast äh, seda, kui Rahvusvaheline Kriminaaltribunal tegi teatavaks kohtuotsused Äh, tabasid Bangladeshi rahutused. Äh, härra Savedit süüdistatakse paljudes kuritegudes ja sellest ajast saadik, kui äh, tema otsus teatavaks tehti, on ligemale viiskümmend inimest saanud surma. Bangladeshi võimud peavad astuma otsustavaid samme selleks, et riiki stabiliseerida ning tagada rahvuslik leppimine. Bangladesh on üks paljudest riikidest, kus endiselt kehtib surmanuhtlus. Bangladesh peab järgima rahvusvahelisi konventsioone, mis nõuavad surmanuhtluse kaotamist Euroopa Liit on surmanuhtluse kasutamise vastu ning me oleme korduvalt üles kutsunud selle barbaarse karistusviisi kasutamise lõpetamisele. aitäh! aitäh! ja nüüd pooleteiseks minutiks äh, proua Lambert. aitäh, äh, president, mina võtan sõna kui äh, Kagu-Aasia delegatsiooni juht ja samuti Roheliste fraktsiooni liige Euroopa Parlament on alati toetanud seda, et Bangladeshi sõjakuritegude üle tuleb kohut mõista, need kuriteod pandi toime Vabadussõja ajal nelikümmend aastat tagasi ja nende kuritegude vari on endiselt riigi kohal. selliste kohtuprotsesside Äh, pidamine oli midagi, mida lubati ka viimastel valimistel ja see vali-, erakond, mis neid lubas, on nüüd valitsuses, aga ma arvan, et me paljud suhtume sellesse küsimusse vastakate tunnetega. me saame aru, et on vaja kohtu, äh, kohut pidada, aga meile teeb, valmistab meelehärmi see, et surmanuhtlus on endiselt äh, karistusviiside hulgas me leiame, et äh, koh-, äh, kohus äh, peab olema täiesti sõltumatu ja ei tohi lubada poliitilist sekkumist ükskõik kust poolt. me mõistame, et Bangladesh soovib oma minevikuga toime tulla, aga see ei tähenda, et selliste kohtuprotsesside juures ei peaks järgima rahvusvahelisi standardeid Äh, viimasel ajal on muudetud edasikaebamise reegleid ja need äh, tekitavad tõsist muret. me saame aru, et avalikkuse kired äh, on üles köetud, aga Äh, nagu sõjakuriteodki näitavad, on Bangladeshis olnud juba piisavalt vägivalda, hirmutamist ja on äh, täiesti kohutav äh, näha, kui palju viimasel ajal on inimesi surma saanud vähemuste hulgas, kuidas korrakaitseametnikke on, on tapetud, kuidas on kasutatud laskemoona tsiviilelanike vastu. nii et, et kutsume kõigi pooli, kõigi, kellel on mõju ja võimu, kuts-, kutsume neid üles vägivalda peatama, aitäh! aitäh, proua Lamberg ja järgmisena üheks minutiks proua Wikström kõik inimesed peavad äh, äh, endale aru andma, mis toimus tuhande üheksasaja seitsmekümne esimesel aastal Äh, äh, genotsiidi autorid peavad oma tegude eest vastutama, aga samas, härra president, on väga oluline, et see kohtuprotsess, mida nende vastu rakendatakse, on õiglane äh, ja ka, et selle juures peetakse kinni rahvusvahelistest normidest ja, ja süüeluste kaitseõigusest. kuni siiamaani seda paraku tehtud ei ole on toime pandud väga palju rikkumisi, inimõiguste rikkumisi, see nimekiri on väga pikk. inimesi tihtipeale kuulati üle, nii et, et neil oli, ei olnud võimalust üleüldse kaitsetoetusele need inimesed, kes on toime pannud süütegusid, need tuleb, nemad, kuritegusid, need tuleb süüdi mõista, aga protsess peab olema õiglane ja ma arvan, et seetõttu peakski parlament äh, nõudma parlamendi valitsuselt, et tehakse lõpp sellisele ebaõiglasele kohtupidamisele, aitäh. aitäh, proua Wikström ja nüüd proua Veržia. suur tänu, härra juhataja tuhande üheksasaja seitsmekümne esimesel aastal leidis aset äh, Lääne-Ida Pakistani äh, iseseisvussõda, mis äh, tõi endaga kaasa tuhandeid hukkumisi ja me muidugi tunneme sügavalt kaasa perekondadele ning lõpuks loodi ka vastav kriminaalkohus ning selle kriminaalkohtu otsused on viimastel nädalatel põhjustanud suuri vägaväljapuhanguid. rohkem kui kunagi varem eh, minnakse vastuollu rahvusvaheliste õigusnormidega ja eriti õigusega eh, eh, tasakaalustatud õigusmõistmisel me ei äh, rahusta siin midagi maha, vaid äh, olukord muutub üha hullemaks, vägivald muutub üha äh, suuremaks ja valitsus surub ülestõusud maha, kuid kõik poliitilised osapooled peavad oma rolli mängima, et rahu kaasa tuua endaga, sest see olukord ei saa jätkuda. suur tänu ja nüüd lähme edasi fraktsiooni nimel kõnelejatega esindajatega, härra Kasmarek. suur tänu, lugupeetud president, daamid ja härrad. õiguse taotlemine on õigustatud. isegi Bangladeshis on see kohane, et vastavad menetlused aset leiaksid kõiki neid ohvreid oleks võinud vältida, ma arvan, et rahvuslik lepitus ja õiglus oleksid lihtsamad, kui ei oleks surmanuhtlust, mida Bangladeshis siiani kasutatakse. meie resolutsioonis kutsume me üles surmanuhtlusele kehtestama moratooriumi. rahu Bangladeshis on käeulatuses ja see peab tuginema etniliste vähemuste õiguste autamisega, usuvähemuste ja teiste vähemuste kaitmis, kaitsmisel, aitäh! suur tänu, härra Katsmerik! proua Gretu, palun! suur tänu, juba pikka aega tunneme suurt muret äh, Bangladeshi religioosse vägivalla pärast me ei saa lasta selle lihtsalt mööda minna, me mõistame muidugi vajadust õigust mõista, kuid nagu Euroopa Parlament on mitmel korral öelnud, ei saa surmaotsus olla öö, ähm, lihtsalt äh, mingisugune kohtuotsus ning tasuda ühte kuritegu teisega öö, ähm, muudab pinged veelgi suuremaks, me palume ametivõimudel öö, muuta surmaotsused, mis on välja kuulutatud islami liidrite vastu äh, seitsmekümne esimesel aastal sooritatud kuritegude pärast äh, vanglakaristuseks. Äh. samuti aitaks see vähendada vägivalda, nagu näiteks viimase nädala üldine streik Äh, vägivald ei saa kunagi olla lahenduseks ja selleks, et äh, viia sinna rahu, eh, peame me tegema poliitiliselt õigeid otsuseid. suur tänu ja nüüd üheks minutiks härra Benjan, palun. suur tänu. meie Euroopa Liidus ja eriti parlamendis äh, omame Bangladeshiga väga häid suhteid nii diasporaaga kui ka vastavate ametitega koostöös ja meil on õigus ja kohustus sõna võtta, arvestades vägivaldsusi, mis aset on leidnud. Need tulenesid ähm, usalduse kaotusest. õigusriigi rikkumised ja poliitiline sekkumine rahvusvahelise kriminaalkohtu suhtes on muutunud nii sagedaseks ja ilmselgeks, et me peame lihtsalt sekkuma ja ma toetan neid, kes kutsusid üles surmanuhtluse eh, keelustamist toetama ja meil on vaja rahvusvahelist tuge selleks, et vaadata, eh, millist rolli saaks mängida ÜRO on näiteks, et luua erikriminaaltribunal ja seega oleks kõigil eh, arusaam, et õiglane kohtlemine leiab aset ja ühiskond saaks loota tulemustele ja isegi valitsus võiks loota sellele, et süüdlased saavad oma karistuse, aitäh! suur tänu, härra Benjan. härra Pealan, üks minut, palun. lugupeetud president, olukord Bangladeshis on halvenenud viimastel nädalatel. selle on käivitanud ametivõimude otsus, otsus äh, mitte võtta vastutusele sõjakurjategijaid ja see kõik on seotud sellega, mis leidis aset nelikümmend aastat tagasi. kahjuks need rahutused, mis on põhjustanud palju surmi ja eriti on kannatanud hinduvähemus. islamistid põletavad templeid, maju ja poode, mis kuuluvad hindudele. inimesed on kodutud ja meeleheitel šokeeriv on see, et hindude vähemustele on suunatud need tegevused just tänu nende religioonile. meil on vaja tagada rahvuslik lepitus, me peaksime ametivõimude poole pöörduma selleks, et nad võtaks vastutuse ja õigusriiki rakendaks ja rahvusvahelistele standarditele tuginedes tagaksid inimõiguste austamise tribunal peaks toimima korrektselt, meil on vaja äh, läbipaistvust ja sõltumatust äh, selle puhul aitäh, härra Ööbil. ja nüüd äh, härra Mastalka, palun. suur tänu, lugupeetud president. resolutsiooni eelnõu on üks nendest, mis hoiatavad ebaõigluse ja vägivalla süvenemise eest. mina toetan seda, et Rahvusvaheline Kriminaaltribunal uurib äh, iseseisvussõja kuritegusid. juba algusest peale aga ma olen uskunud, et ei ole võimalik kasutada neid kaotunud pooli ja me ei saa uskuda seda, et kodusõjas on koledusi korda saatnud vaid üks osapool. seda, et nelikümmend aastat hiljem oleks võimalik tagada kogu informatsioon õiglase pildi loomiseks, ei ole realistlik. inimsuse vastased kuriteod on need, mille puhul ei toimu aegumist, aga surmanuhtlus ei ole vastuvõetav. tribunali ülesanne on välja selgitada tõde mis toimus nendel päevadel ja anda ohvritele moraalne õigus. selle asemel aga näeme me vägivalla eskaleerumist. me peame leidma vahendeid, kuidas äh, kohelda neid, kes on sõjas kaotanud. kogemus näitab seda, et parim lähenemine on see, mis on Lõuna-Aafrikas. peale apartheidi keerulisi aastaid äh, leidis, äh, leiti seal võimalus, kuidas paremasse tulevikku vaadata aitäh, härra Mastalka. nüüd äh, proua Pasescu. suur tänu, härra juhataja. viimastel, viimasel aastal on Bangladeshis leidnud aset oluline majanduskasv, mis tugineb ekspordile ning välisinvesteeringutele, kuid ometigi on riigis keeruline olukord, sest praegu seni on üle poole selle elanikest allpool vaesus piiri Bangladeshi ühiskonda ähvardavad vägivaldsed ülestõusud riigis. ma arvan, et ametivõimud peaksid muret tundma sellepärast, e, et e, algatada dialoogi opositsiooniga, et sellest kriisist välja tulla. samas peaksime peaksime, peaksime vähendama seal leidvaid prost-, aset leidvaid protestilained, mis muudavad olukorra ainult hullemaks ja ähvardavad ka Bangladeshi elanikke. suur tänu, proua Bassescu, vaba mikrofoni voor nüüd. meil ei ole peaaegu üldse aega selle tarbeks. ainult kaks kõnelejat äh,, kolm siiski aga sellega me piirdume. härra Hübner, palun. proua Hübner. suur tänu. kui me räägime inimõiguste rikkumisest Bangladeshis, siis kujutan endale ette neljateistaastast äh, last, kes oli äh, selle õigussüsteemi ohvriks see, mis temaga aset leidis, oli täielik barbaarsus ja see ei oleks tohtinud tsiviliseeritud riigis aset leida äh, abielus mees vägistas teda, teda süüdistati abielu rikkumises ja mitmetes muudes kuritegudes ja see viis tema surmani. miks see aset leidis, sellel ei ole vastust, aga see traagiline juhtum näitab, et Bangladeshi maapiirkondades ei ole ei tagatud õigus, ei ole haridust ja, ja valitseb šariaat. kui vaadata olukorda lähemalt, siis on, näeme, et Bangladesh on riik, millel on väga ras-, keeruline õigusriigi põhimõtteid tagada ja pöörduksin peaministri poole, et ta võtaks kasutusele vastavad sammud selleks, et kodanike turvalisus tagada ja ja äh, arvestada sündmustega, suur tänu! aitäh! kolleeg Tavares, palun! suur tänu, lugupeetud president, teen lühidalt me peame äh, meeles pidama ühte suuremat äh, tragöödiat kahekümnendal sajandil. India ja Pakistani teema, ida Pakistanist sai Bangladesh. me peame Bangladeshi äh, ühiskonna ja ametiasutuste poole pöörduma. Neil oleks vaja teha kõik, mis vajalik oma riigi suhtes, selleks, et tagada Bengaali äh, väärtuste säilimine. üks minu äh, iidoleid oli Raman Khan kes peale iseseisvuse saavutamist ütles, et me peame austama ennast ja teisi, me peame koos rahus elama. ja see oli see, mida riigi loojad silmas pidasid riiki luues. aitäh! suur tänu, härra Tavares! vaba mikrofoni voor on sellega lõppenud ja nüüd lugupeetud volinik, palun. mikro. Thank you, president suur tänu, president, lugupeetud parlamendisaadikud. me tervitame parlamendi resolutsiooni vastuvõtmist, mis puudutab praegust inimõiguste olukorda Bangladeshis. viimane vägivallalaine, mille tagajärjel sada inimest on surma saanud ja paljud vigastada, on teinud meid murelikuks. kõrge esindaja asepresident Ashton tegi avalduse teisel märtsil ja värje, väljendas oma muret inimelude kaotuse puhul äh, meeleavaldustes. inimõiguste arutelu peab vaatama väljakutsete vaatenurka arvestades, millega Bangladesh silmitsi seisab. see puudustab äh, rahvastiku olukorda, äärmuslikku vaesust survet, äh, toiduga varustatust, äh, katastroofide ohtu, ametivõimude puudujääke ja vähemuste küsimusi. kui peaaegu kolmandik elanikust elab allpool vaesuspiiri e, piiri ebavõrdsuses, siis on see väga suur probleem, samamoodi nagu lugemisoskuse, kirjaoskuse puudumine ja öö, äh, ebapiisav toitumine tulevikus peavad nad silmitsi seisma ka kliimamuutustega. Euroopa Liit on juba pikka aega Bangladeshiga koostööd teinud selleks, et kõikide nende teemadega tegeleda. arvestades pikaajalist vastasseisu valitsuse ja opositsiooni vahel ning jätkuvaid meeleavaldusi seoses sõjakuritegude tribunaliga, on oht, et vägivaldsus süveneb veelgi enam, äh, arvestades lähenevaid parlamendivalimisi. parlamendivalimised leiavad aset äh, detsembris kaks tuhat kolmteist või äh, kaks tuhat neliteist aasta alguses rahumeelne ja kaasav parlamendivalimised on midagi, mis on vajalikud parlamendi, Bangladeshi demokraatia tagamiseks. oluline on see, et poliitilised jõud saavutavad konsen-, konsensuse, kuidas valimisi korraldada rahvusvaheline kogukond ei saa otsustada, milliseid vahendeid kasutatakse. meie roll on neid toetada. Euroopa Liit jälgis viimaseid, vaatas viimaseid valimisi ja on valmis vaatlema ka tulevasi valimisi, kui me selleks kutse saame. Äh, rahvusvaheliste kriminaalkuritegude uurimise tulemustel on oma mõju, nagu te tähele panite. see, et me oleme surmanuhtluse vastu igasugustes tingimustes, seda ka kõige hullemate tegude puhul, ei tähenda seda, et tegemist on, et me toetame karistamatust. me teame, millised koletud teod leidsid aset tuhande üheksasaja seitsmekümne esimese aasta sõja ajal äh, nii palju e-, e-, elusid kaotati ja teod olid täiesti koletud, mis puudutasid paljusid Bangladeshi kodanikke. arvestades vägivaldseid sündmusi, oleme me osapooli kutsunud üles oma käitumist kontrollima. väga oluline on see, et vähemustele tagataks vajalik kaitse vaja on kõiki jõupingutusi selleks, et ähm, olukorra eskaleerumist ära hoida, aitäh! suur tänu, proua äh, volinik! kokkuvõtteks on meil kuus resolutsiooni ettepanekut arutelul nüüd lõppenud ja hääletus toimub arutelude lõpus, järgmine päevakorrapunkt Iraagi vähemused, eriti just türkmeenid. nii et äh, annan sõna autorile, härra Liisek, üks minut, palun. suur tänu, härra juhataja, proua volinik olukord Iraagis on viimastel kümnetel aastatel olnud väga keerukas, seal on aset leidnud palju kon-,